La séance est ouverte. istung on avatud. kas teile pakutud päevakorra kohta on märkusi, kas me võime lugeda selle kinnitatuks? tundub, et jah, ei ole teadaandeid minu poolt. ja seega lähemegi meie tänase ainsa päevakorrapunkti juurde tegemist on arutelu dokumendi tutvustamisega. selle dokumendi teema on Euroopa Liidu rahanduse tulevik. selle eh, koostas ja sellega, seda tutvustab meile volinik Oettinger, eelarve ja personali eest vastutav komisjoni asepresident. härra volinik, see on jätkuks Monti raportile, mis puudutas omavahendeid. härra volinik tõesti suur tänu selle eest, et väljendasite soovi tulla meile tutvustama teie aruteludokumenti. et ja et olete meie käsutuses, annan teile ka sõna. austatud esimees, daamid ja härrad parlamendiliikmed, daamid ja härrad, suur aitäh teile kutse eest. olen siin sellepärast, et komisjoni analüüsidokument äh, on alus on stardipauk selleks, et konstruktiivseid ja partnerluses olevaid kollegiaalseid nõupidamisi omavahel pidada eelarvepoliitika ja rahapoliitika osas Euroopa Liidus järgmise aastakümne jooksul. täna oleme vastu võtnud äh, kolleegiumis selle dokumendi, see on oluline osa, on siin veel ühtekuuluvuspoliitikas, kolleeg Kretsu oli meie meeskonnas samuti ja ma tahaksin täna teile olulise eh, sisu ja strateegia osas ülevaate anda selle dokumendi osas ning siis kuulan ära teie küsimused, märkused ja kriitikat ja ootan seda huviga. praegu on meil selles eh, protsessis eh, kaks või kolm auku mis struktuurselt järgmise aastakümne jooksul väga olulist rolli mängivad. üks lõhe, ükskõik millise ülemineku aja jooksul, on fakt see, et britid ei ole enam meie Euroopa Liidu liikmed ja ei võta osa Euroopa Liidu eelarvest. kuusteist protsenti meie öö, äh, olemasolevast rahast tuleb brittidelt ja hoolimata sellest, et nad saavad äh, omad erandid, on nad äh, netosissemaksjad, äh, kümme kuni üksteist miljardit eurot hakkab puudu olema igal aastal eelarvest. ja teiseks me näeme, et vastus, vastutus ja võimalus on see, et uued ülesanded ja probleemid on võimalik lahendada paremini Euroopa-ülesel tasemel. mitte küll kõik kõik ei vaja sellest rahalisi vahendeid, aga olulised sõltuvad siiski ikkagi ka rahast, nende ülesannete täitmine sõltub rahast. näiteks pagulasküsimused ja ränne, piirikaitse, piirikontrollid, sealt edasi terrorismivastane võitlus, edasi jällegi olulised ülesandepiirkonnad, valdkonnad, eh, välisjulgeolek, kaitse ja meie liidu sisejulgeolek. nüüd võiks mõelda selle peale, kuivõrd palju peaks me rahalisi vahendeid investeerima, et see oleks mõistlik, aga igal juhul on tegemist päris äh, suure miljarditesse ulatuva äh, iga-aastase kulutuste valdkonnaga. ja kolmandaks on meil veel üks lõhe, mis on vaja katta nimelt välisfondide äh, kaetus äh, nimelt Euroopa äh, arengueelarve osad peaeelarvest ja Ühendkuningriik ja parlament ning meie eelarve struktuur on vaja kindlasti tugevdada selles osas. nii et siin räägime kahest või kolmest äh, august, kuhu raha oleks vaja ja kakskümmend kuni kolmkümmend miljardit lisaeurot aastas. Euroopa institutsioonid, äh, nimelt just komisjon, peab tegema kindlasti ära oma kodutööd. meie peame kontrollima, mida saame meie omalt poolt panustada selleks, et need eelarveaugud täita me ei räägi muidugi üleskutseks rohkem raha koguda, vaid vaadata, mis eelarve sees toimub uuendamine, lihtsustamine meie programmide puhul, veel rohkem paindlikkust erinevate eelarveaastate vahel ja ka programmide ja peatükkide, rubriikide vahel, võib-olla ka mingisuguste ridade ümbermängimine, võib-olla ka kärped. meie praegune ülevaatus, mis on ootel, loob alused selleks, et me kõige suuremate programmide puhul saame seda kasutada. põllumajandussektoris mõlemad sambad, ka tõukefondide puhul ühtekuuluvusfond, sotsiaalfond, ka Euroopa ühendamise rahastu puhul Horisont kaks tuhat kakskümmend ja ka Junckeri kava puhul. kui me need kodutööd oleme ära teinud ja siin on loomulikult ka teie panus soovitud ja teie asjakohased teadmised ootame. siis eelarvekomisjon, eelarve kontrolli komisjon, need äh, liikmed, parlamendiliikmed, kes teavad, kuidas need programmid regioonides töötavad, aga äh, kes on ka investeeringuid tundma õppinud, teie nõuanded on siinkohal meile väga suure tähtsusega ja vajalikud. kui meie kõigepealt Euroopa eelarvet Äh, näeme äh, vastutusena, näeme, et selle tugevdamine on vastutus äh, ja ühine vastutus parlamendi ja komisjoni puhul, siis oleme me kõik tõhusamad. teatud meetmeid võime näiteks ise ette võtta. ja siis oleme ka usaldusväärsed, et minna liikmesriikide juurde ja nõuda, paluda tõelist Euroopa eelarvestruktuuri reformi need kolm eelarveauku, siis Brexit kõigepealt. loomulikult ei ole netosissemaksjad valmis täielikult asendama seda, mis praegu Brexiti tõttu puudu jääb seetõttu on meil vaja õiglaselt jagada asjad ära, ühest küljest Euroopa Liit kaks tuhat kahekümne seitsmelt rohkem raha saada, aga teisest küljest ka kärpida ja teise poolaasta puhul räägimegi rohkem võib-olla äh, kärbetest ja rohkem sissemaksetest, ükskõik kuidas siis, kas kuuskümmend, nelikümmend, viiskümmend, viiskümmend, nelikümmend, kuuskümmend. siis edasi Kaitseliidu küsimused. kaitseliidu analüüsidokumendi te saite, räägime ühest miljardist äh, eurost aastas järgmiseks eelarveperioodiks ja viissada miljonit äh, kaitseuuringuteks kaitsesektoris. kui me võtame uusi ülesandeid äh, ja liikmesriikidelt äh, võtame ülesandeid üle, kui me piirikontrolli teostame ja tõhusalt, niimoodi, et piirikontrolli Euroopa sees enam vaja ei ole, siis me hoiame kokku ja liikmesriikidel hoiame raha kokku. siis me täidame liikmesriikide huvides ülesandeid ja selle jaoks on meil vaja värskeid vahendeid. kaheksakümmend protsenti vähemalt ja üks väike osa sellest paindlikkusest äh, tuleks muidugi paindlikkusest ja ka eelarveridade ümbermängimisest. kolmas lõhe. see, et fondidest äh, tuleb võtta raha ja suunata seda peaeelarvesse, tuleks küll ette võtta, aga ainult siis, kui äh, sealt tuleb raha sisse. kui fondi enam rahaga ei täideta, see ülesanne jääb meie jaoks ja keld või see raha jääb välja, ei, ei ole enam liikmesriikide jaoks kättesaadav, siis ei ole see mitte nullsumma mäng, vaid igal juhul negatiivne reform. sada protsenti fondi vahenditest tuleb liikmesriikidest eh, panusena peaeelarvesse ning seetõttu on see ka eh, parlamendi kaasvastutus mina näen, et minu kohustus on nii hästi kui võimalik iga euro jaoks, mida me investeerime, lisandväärtust saada. see on meie lähimuspõhimõttele vastav ja ainult siis on liikmesriigid ka sellega saavad päri olla. tahaksin tuua siin neli tüüpilist näidet sest analüüsi dokumendiga tegelikult me suuname ka mõtteprotsessi sinnamaani, et mida see lisandväärtus täpselt tähendab Euroopa Liidu tasandil. kas seda on võimalik eelarveõiguslikult kuidagi defineerida? kui me näiteks uurimis, teadus- ja arendusvaldkonnas äh, võtame ühtse suure uurimisprojekti, olulise projekti, millel on ühine huvi, äh, mille puhul ei saa ükski liikmesriik seda Äh, koormat kanda ega ükski tööstusettevõte üksinda, aga Euroopa ja liikmesriigid koos ja tööstus koos saavad küll äh, Avera, avaliku ja erapartnerluse läbi meeskonnatööle, siis on see võimalik ja see on lisaväärtus selgelt. kui Donaust Musta mereni ütleme me, et me tahame kaasfinantseerida äh, Euroopa ühendamisrahastu näol meie raudteed piiriüleselt kuue seitsme liikmesriigi läbi pluss Serbia, selge, et lisandväärtus on olemas. nii palju on arusaadav. raskem muidugi on juba hoopis liitumiseelne abi Serbiale, kus kohas see täpselt on lisandväärtus liikmesriikide jaoks, kahekümne seitsme jaoks. viimastel aastatel äh, oleme me äh, Lääne-Balkanil rahumeelseid tingimusi näinud pärast kohutavat kodusõna. me näitasime Serbiale ja oleme näinud ka Serbia poolt, et nad austavad meie põhimõtteid, et piire enam ei lükata äh, mitte tankide abiga, et relvadega ei minda moslemite vastu ususõjas äh,. Serbiast ei tehta enam Suur-Serbiat. lisaks liitumisläbirääkimistele tundub mulle, et ka liitumiseelne finantsabi on seetõttu lisandväärtuseks sellepärast et kaks tundi äh, on äh, võimalik lennata lennukiga, maanduda seal ja näha, et seal on rahu, ei ole pagulasi, äh, ei ole sõjategevust, selge lisandväärtus, mida ei ole võimalik võib-olla eurodes ja sentides mõõta, aga tavamõistuse jaoks on see igal juhul täielikult arusaadav. neljas aspekt. kui Sofia ja Bulgaaria maakohtade vahel, ainult Bulgaarias on toetatud raudtee ehitust. selleks, et oleks võimalik kaubatransporti eh, edendada ja töökohti luua, on see lisandväärtus Euroopa jaoks. see ei ole mitte ainult Bulgaaria jaoks lisandväärtus. ja mulle näib, et kui need liikmesriigid, kus eh, rahvuslik kogutulu on inimese kohta alla seitsme tuhande euro, ja samas teiste puhul on see viiskümmend tuhat eurot, äh, on võimalik äh, mahajääjaid edasi aidata ja niimoodi lõhesid Euroopa vahel vähendada, mitte äh, nõrku nõrgestada, vaid ühtlustada, ühisturgu stabiliseerida, ka ostujõudu suurendada ning et kohapeal inimeste elu on parem, tundub mulle ka, et tegemist on jällegi lisandväärtusega Euroopa kodaniku jaoks ka väljaspool Bulgaariat ennast ning ka Euroopa valitsustele on see lisandväärtuseks väljaspool Sofiat. Need konkreetsed näited on näiteks, mis asi võib olla lisandväärtus ja arutlegem nüüd selle üle ühtselt. meie oma dokumendis tahame teha siin praegu ettepaneku, et igasugused äh, allahindlused tuleks äh, maha kriipsutada, sellepärast et lihtsalt, õiglaselt, mitte bürokraatlikult ja mitte äh, näpuga näitamise läbi kõikidele, kõikidele osalejatele siis äh, omavahendid. Äh, ausalt öeldes ootan väga huviga, milline tuleb teiepoolne panus. Mario Monti poolt tehtud ettepanekut äh, analüüsidokumendi puhul ähm, tuleks nüüd äh, diskussiooni objektiks äh, tõsta. ma usun, et vähemalt see koht, kus õigusandlus toetab Euroopa tasandi sissetulekuid, ETS-süsteem näiteks, heitkogustega kauplemise skeem, kus meil on tegelikult juba pikka aega Euroopa poliitika, kliimakaitsepoliitika, Kopenhaagenis veel ei olnud asi nii kaugel, aga Pariisis ja Marrakechis küll. üks Euroopa äh, emissioonide vähendamise eesmärk kaks tuhat kolmkümmend, kaks tuhat viiskümmend, äh, ka kvoodid ja eesmärgid tööstuse jaoks ning emissiooniõigused, mida oleks võimalik kaubelda börsil, mis iga-aastaselt vähenevad ning mis maksavad teatud hinda. siis oleks võimalik ka ja õige ka nii, kui õigusandlus oleks äh, siin parlamendis ja Brüsselisse jõuavad ka tulud selle kohta see oleks sama mündi kaks külge. siis tahame me ka väga ausalt rääkida sellest, et see ülempiir, mis käesoleval aastal on paika pandud, sellest ei saa kinni pidada ja me oleme siin õiglased kui tugev netosissemaksja Ühendkuningriik väljub Euroopa Liidust, kui meil sissetulekuid ei ole ja kui samas on uusi ülesandeid, mille peale kulutada, siis Euroopa Liidu kakskümmend seitse parlamenti ja valitsust peavad olema valmis meile andma rohkem raha. siis on vaja liikmesriikidel paluda meile anda rohkem raha, Euroopa eelarve on järgmisel aastakümnel strukturu-, struktuurselt äh, alarahastatud. ning äh, kuna võlgu võtta ei taha ja ei saa, siis on ainukene õige mõte see, et hästi tajudes meie ees olevaid ülesandeid, peame me paluma äh, liitu liikmesriikidel oma panust suurendada ning oma vahendeid on vaja laiendada mõne uue sissetulekuallika näol me oleme pikalt mõelnud ka tingimuslikkuse üle. mitte ainult ühtekuuluvuspoliitika puhul, vaid tegelikult kõikide investeeringute programmide puhul. küsimus, kas peaksime me Euroopa tõukefondide kasutamiseks teatud tingimused sätestama? mitte ainult äh, haldustehnilised, vaid materiaalsed tingimused. ja mulle tundub, et äh, see mõte et meie investeeringuprogrammid peaksid ju regioone tugevdama, konkurentsivõimet suurendama, tööturgu laiendama ja, ja investeeringuid kaasa tooma, on ju see täpselt, mis Euroopa poolaasta raames dokumenteeritakse. ning ka riigipõhistes soovitustes on see kõik välja toodud. Neid soovitusi tuleb teha veelgi paremini selleks, et liikmesriike ja regioone arendada ja siis äh, tõukefondid Euroopa Liidu eelarvest tuleb siia lisaks tuua. meie usume, et analüüsidokument on eelkõige asi, millele peavad vastama liikmesriigid. Nad peavad äh, teie peate äh, sissetulekute eest võitlema, aga liikmesriigid peavad ütlema, mis Euroopa neile täpselt väärt on. mis maksab nende jaoks Euroopa Liit? ja ma usun tõesti, et äh, hiljutised valimised Prantsusmaal on Euroopa projekti stabiliseerimiseks äh, oluline, hoolimata sellest, et väljakutsed tulevad väljaspoolt aga see kõik on liikmesriikide huvides praegu rohkemat Euroopat tahta ning rohkemate ülesannete täitmist Euroopalt oodata. ning seetõttu peavad nad heaks kiitma ka äh, suurenevate vahendite võimalused. järgmiste kuude jooksul lähen ma kõikidesse pealinnadesse ning äh, kutsun üles liikmesriikide valitsusi ja juhte seda tegema. ja need inimesed on valitud sealtsamast riikidest äh, ja nad peavad kandma selle sõnumi ka oma valijatele edasi. mis puudutab järgmise aastakümne eelarvet, siis peame mõtlema selle peale, et kui me mõtleme praeguseid mitmeaastase finantsraamistiku tingimusi, sada viiskümmend miljardit, äh, alternatiivid on kas sada kakskümmend viis, et Ühendkuningriik lihtsalt langeb ära ja midagi lisaks ei tule, või sada nelikümmend või kuni saja kuuekümneni. tundub mulle, et siin on täielik äh, poliitiline dimensioon, et siis äh, saja kahekümne viiest kuni saja kuuekümne miljardini. kas me räägime rohkemast Euroopast, erinevatest integratsiooni lahendamistest, okei okay,, sada kuuskümmend. vähem Euroopat, üks protsent äh, lagi ja sada kakskümmend viis. see lahknevus ja selles dimensioonis praegu me toimetame siin nüüd ajakavast. oleme veel tulemustele avatud, kas viis pluss viis või seitse kuni viis aastat. ma tean, et paljud liik-, paljud liikmed tahavad viite aastat näha. samas ühtekuuluvusriigid tahavad seitset võib-olla, kui me seda nutikalt kõike ajama, võiks olla viis pluss viis see öö, äh, lahend. Äh, viis aastat õiguslikult siduv, siis keskanalüüs ja siis viis aastat äh, plaanimisturvalisuseks. see oleks üks võimalus ja sügisel tahame me ühte definitsiooni ka esitada, mida see pluss viis täpselt tähendab. viis on selge, see esimene viis, aga mis saab pluss viiest? ja kuidas see paigutub ka Euroopa eelarveõigusesse? ma palun teid ka siis kui te olete kannatamatud ja õige on, et olete. kui te tahate mitmeaastase finantsraamistiku sisusse süüvida ja seda arutada, andke palun meile veidikene aega, enne kui me peame mõtlema, kuidas tänane eelarve tõesti reaalsuses rakendub. Äh, valge raamat on komisjonile väga tähtis, analüüsidokumendid, äh, mis praegu meie ees ja mida arutame, äh, teevad selle konkreet-, konkreetsemaks ma palun, et see dokument ja kõik need, mis on rahalises mõttes olulised, võtke intensiivselt osa sellest protsessist. teisel poolaastal äh, pakun ma kõikidele komisjonidele parlamendis, kõikidele liikmetele, kõikidele huvitatutele võimaluse rääkida niimoodi, et teie ettepanekud tuleksite võimalikult ruttu ja võimalikult äh, kiiresti komisjoni ettepanekusse sisse kui aga valge raamatu analüüs, mis äh, ulatub kindlasti järgmise aasta alguseni, äh, tuleb ära oodata, analüüsida ja siis tulemusteni jõuda. ja kui me teame, et Brexit äh, nüüd venib veelgi, siis ma ootan, et vähemalt rahaasjade peatükis oleks vähemalt mingisugune arvestus olemas, aga nüüd finantsplaan ilma selleta, et me ei tea, mida tähendab aastateks kakskümmend kuni eh, kakskümmend üks eh, rahalises mõttes, mis meil täpselt puudu jääb eelarvest, kui palju tahavad britid osaleda, kas nad tahavad näiteks meiega koos arenguabi anda Aafrikas edasi või mitte. Need küsimused on eh, kõik lahtised, aga vast-, vastamiseks on meil vaja Barnet kuulata ja siis mitmeaastase finantsraamistikuni jõuda. minu arust on see asjalik ja asjakohane lähenemine. jah ma ütleksin, et järgmise aasta alguses, enne, kõvasti enne äh, suvepuhkust kaks tuhat kaheksateist, kui teie olete valmis, ma ei taha kindlasti, äh, et teie poolt äh, tuleks enne jõule kaks tuhat seitseteist teatud liikmete grupp Eh, nii et me selleks ajaks kindlasti ei jõua, aga kaks tuhat kaheksateist aasta alguses eh, peab see igal juhul juhtuma. ja viimane aspekt. siin ootame me nõukogult, parlamendilt ja ülemkogult seda, et millist tähtaega me silmas peame eh, praegu ja ajaraamistikku. esiteks üks võimalus oleks peale järgmisi Euroopa valimisi ehk pärast suvepuhkust kaks tuhat üheksateist ja see tähendab ka pärast meie praeguse komisjoni mandaati. ehk kõige varasemalt siis novembris kaks tuhat üheksateist. siis jääks veel üks aasta, äh, kaks tuhat üheksateist äh, lõpp ja kaks tuhat kakskümmend, üks kõva aasta aastaraamiks. teine variant oleks äh, kevadel kaks tuhat kaheksateist kuni Euroopa valimisteni see on ka aastane periood. aeg on sama pikk mõlemal ajaakna puhul. aga kaks tuhat kakskümmend äh, on igal juhul ajasurve, aga kindlasti surve on ka Euroopa valimiste puhul olemas. meie oleme teenusepakkujad siin ja oleme mõlema ajakavaga päri. ma usun sellegipoolest, et esimene ajaaken äh, on pigem äh, asi, mille kasuks mitmed asjad räägivad. Teie olete kogenud parlamendiliikmed, siis on ka juba toimiv, toim-, hästi õnnestunud komisjon, siis on meil kaks tuhat kolmteist oli meil kõik ette valmistatud ja kaks tuhat neliteist oli täiesti kadunud aasta, kui mäletame, midagi ei investeeritud, rakendamine oli raske ja Euroopa lasi tegelikult ühe aasta kaduma. ja kahe päevaga kahe päeva pärast on meil mitmeaastase finantsraamistiku äh, keskpaik, äh, kaks ja pool aastat on läbi, aga need kohustused, mida me oleme tahtnud võtta ette oma investeeringuprogrammi läbi, selleks, et meie tööturgu, majandusjõudu, elustandardit äh, ja konkurentsivõimet saavutada, me ei ole siin üldse poole peale jõudnud, siin on meil pigem äh, mahajäämus kaks tuhat üheksateist kakskümmend ja kaks tuhat kakskümmend kakskümmend üks praegune mitmeaastane finantsraamistik lihtsalt lepiti kokku liiga hilja ja tehti seda kiiresti äh,, traageldati midagi kokku, kärbiti liiga palju. kes tahab Euroopaga hästi ümber käia ja kes, kes tahab jaanuarikuust äh, alates juba äh, kõike käima lükata äh, aasta kaks tuhat kakskümmend, peab varem äh, pihta hakkama ja nõukogu, ülemkogu ja parlament peavad selle õppetunni eelmisest protsessist kaasa võtma endaga. Äh, suur tänu teile tähelepanu eest ja ootan järgmiste kuude jooksul äh, meie vestlusi, suur tänu! Merci, monsieur le suur aitäh, härra volinik, selle ergutava ja stimuleeriva ettekande eest. kõik peavad oma vastutust kandma ja äh, te rääkisite sellest, mis me tahame Euroopas teha, mis me ootame Euroopalt. selleks on meil vaja ka rahastatavat eelarvet, äh, jätkusuutlikku eelarvet. nüüd jätkame siis aruteluga, ma tean, et peame teid vabastama siit juba vähem kui tunni pärast, seega kutsun üles kõiki võimalikult lühidalt sõna võtma. vastasel juhul ja, ja ma oleksin teile tõesti väga tänulik, kui teie sõnavõtud ei ületaks kahte minutit. kõigepealt saavad äh, sõna mitmeaastase finantsraamistiku kaks raportööri, proua Tuma, härra Olbrecht, kumb teist soovib esimesena, härra Olbrecht? Merci, president, thank you. jah, aitäh, aitäh, härra volinik. ma usun, et me tõesti oleme seda dokumenti oodanud ja kuulasime teid hoolikalt, kui te seda dokumenti tutvustasite. näeme, et nüüd on meil lõpptulemus ka käes pärast ettevalmistust. see on väga põnev dokument, sellepärast et siin on tegemist millegi uuga Euroopa institutsioonide töös on pingutatud selle nimel, et meetodit muuta ning palju konkreetsemalt edasi liikuda. seega arutagemgi siis konkreetseid asju konkreetsel viisil. küsimus ei ole mitte ainult selles, kui palju see kõik maksma läheb, vaid mis on lisandväärtus ja ma arvan, see on just väga huvitav, kuidas te selgitasite lisandväärtust. seda, sellest peab õigesti aru saama, me ei saa hakata pihta teadusliku aruteluga neis küsimustes, sest see ei lõpeks kunagi seda teiseks ja veel huvipakkuv on ka viimane osa siit, eh, erinevad stsenaariumid. siin on ära toodud erinevate stsenaariumite eelarvelised tagajärjed. ja see on meie jaoks äärmiselt eh, huvipakkuv, sellepärast et see annab meile võimaluse analüüsida erinevaid äh, tagajärgi. kui me vaatame neid erinevaid stsenaariume detailsemalt, siis me näeme, et meil on vaja erinevat lähenemist vastavas stsenaariumile, erinevat meetodit ja erinevaid viise, kuidas poliitikat ellu viia näiteks siin stsenaariumites eh, kirjeldate te poliitilisi muutusi, eh, see tähendab ühtekuuluvuspoliitika muutmist, põllumajanduspoliitika muutmist, me ei räägi siin mitte ainult rahast, ma arvan, et see dokument ei puudutagi mitte ainult eelarvet, vaid Euroopa Liitu üldiselt. Te räägite sellest, mida te ootate Euroopa Liidult ja mida te tahate, et Euroopa Liit teeks meie arutame neid küsimusi läbi eelarveprisma, kuid räägime palju laiematest äh, aspektidest. ja siin jõuangi oma küsimuseni. ma ei tahaks laskuda detailides, vaid rääkida protseduurist. sest et kui me tahame, et Euroopa Parlament äh, arutaks konkreetseid äh, poliitikaid ja ettepanekuid meie endi komisjonidelt, siis meil peaks olema mingi lähtepunkt kas te arvate, et meil on vaja siin poliitilist otsust, võib-olla, võib-olla mitte, nende stsenaariumite kohta? kas te usute, et kõigepealt oleks, oleks meil vaja poliitilist otsust kõikidelt otsustajatelt, nõukogult, äh, komisjonilt, parlamendilt, mida te tahate Euroopa Liidult selle kohta? ja siis, seejärel saame hakata arutama erinevaid poliitikaid ja elemente. aga kõigepealt oleks siis vaja sellist poliitilist otsust. või Eh, siis teie õigusloomeline ettepanek, mis tuleb järgmise aasta esimesel poolel, olekski ettepanek selle otsuse vastuvõtmiseks. ehk siis, kas võtame vastu otsuse enne õigusloomelist ettepanekut ning teie ettepanek on siis selle otsuse tagajärg või vastupidi, eh, teie oma ettepanekuga selle otsuse teetegi poliitiliselt see on äärmiselt oluline, sellepärast et kui me tahame, et meie komisjonid teeksid tööd, siis me, neil on ju hoopis erinevaid mõtteid, nad ei saa viie erineva stsenaariumi kallal korraga töötada, nad peavad ikkagi millelegi keskenduma. vastasel juhul oleks tegemist lihtsalt harjutamisega. harjutamine oleks siis nende töö ja me lihtsalt tulemused heidaks kõrvale lõpuks. aitäh, proua Tomaa! suur aitäh, äh, lugupeetud esimees, suur aitäh, härra volinik. olgugi, et mul ei ole olnud veel aega dokumenti lugeda, aga ma tahaksin tervitada juba praegu teie lähenemist, äh, mis on koostööpõhine olnud Euroopa Parlamendiga ja ka väga rikkalik äh, selgitate olukorda, kuhu minna ja ka väga avatud, seda näitasite taas kord. kuid äh, üks asi peab olema selge, teie täna teete algust äh, aruteluga Euroopa Liidu rahastamise tuleviku üle. ja ma tahaksin teid äh, tunnustada siinkohal selle eest, et teete seda väga läbinägelikult, te rääkisite lisaväärtusest äh,, Äh, eranditest, omavahenditest. Äh, oluline on siinkohal see, äh, et meie eelarve on liiga väike võrreldes eesmärke ja me oleme selle tõttu tunduvalt kan-, tugevalt kannatanud, räägime mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamisest, jällegi tahaksin siinkohal avaldada tunnustust äh, Äh, selle edukuse eest, äh, komisjon, parlament ka aitasid sellele kaasa, kuid äh, seda tehes me nägime, et praegu on tegemist alarahastamisega, sellest on saanud struktuuriline probleem, seda te ka ütlesite, ja sellega tõepoolest tegemist ongi. rääkisin nüüd kõigest sellest, kus olen teiega ühel meelel ja nüüd tulen teiste küsimuste juurde protsessi osas, debati läbiviimise osas on meil probleem, leian mina. esiteks, meil on olemas tähtaeg ette nähtud, pean seda teile meelde tuletama, kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend fina-, mitmeaastane finantsraamistik, siin on olemas tähtaeg komisjonile, Euroopa Komisjon pidi välja tulema õigusloomelise ettepanekuga tulevase mitmeaastase äh, finantsraamistiku kohta enne esimest juulit kaks tuhat kaheksateist. seda ilmselgelt äh, ei toimu, aga tahtsin seda siiski teile meelde tuletada. ja ma tuletan selle meelde sellepärast, et ma leian, et siin on tegemist vastuoluga. vastuoluga teie järelduste osas, kus te ütlete, et meil ei ole palju aega, te tahate, et ja tööga jõutaks lõpuni enne meie ametisoleku aja lõppu. ja seega oleks meil vaja selleks ajaks siis vähemalt mingeid esimesi järeldusi mitmeaastase finantsraamistiku arutelude kohta, kui tahame hakata seda ellu rakendama pärast aastat kaks tuhat kakskümmend. samas aga paluti, et ootaksime tahtsin selle vastuolu välja tuua, ka äh, võttes arvesse seda, mis mu kolleeg ja kaasraportöör ütles, praegune olukord segane. seda seetõttu, et arutelu puudutab Euroopa Liidu äh, tuleviku rahastamist, aga mingit strateegiat ei ole veel paika pandud. teisisõnu, kõigepealt tuleb eelarve ja alles siis strateegia kolleegid äh, liikmesriikide parlamentidest ütlesid mulle, et nii läheb tihti, aga mina leian, et see muudab äh, olukorra ikkagi keerukamaks. strateegia kaks tuhat kakskümmend puhul äh, me peame siis kohandama eelarvet sellele vastavalt. aga ma näen, et väike punane tulukene juba põleb, ma olen liiga pikalt sõna võtnud. vabandan selle pärast aga ma arvan, et me peame koos edasi liikuma paralleelselt nii strateegia kui ka rahastamise osas. me ei saa teistmoodi toimida, kui me tahame Äh, õigeaegselt äh, valmis saada, see on väga oluline äh, ja oluline on, et me saaksime siis mitmeaastase finantsraamistiku kohta enne ametisoleku aja lõppu otsuse langetatud. mina olen valmis igastahes teiega koostööd tegema, me ei saa oodata, me peame kohe praegu hakkama koos edasi liikuma ka selle aruteluga, millega te algust tegite, mille eest teid tahan tänada ka ja peame seda tegema võimalikult avatult ja äh, koostööd tehes, aga te teate, härra volinik, äh, ka väga nõudlikult. suur aitäh, proua Toma. nüüd äh, saavad sõna omavahendite raportöörid. ja palun, kui saate piirduda alla kahe minutiga, siis tänaksin teid tõesti väga. härra Depree. suur aitäh mina protesteerin, sellepärast et te kohtlete meid halvasti ei, see on ainult nali. härra volinik. hajutage ometigi see kahtlus. ma üritan teid kohelda igati viisakalt. jah, ma üritan siiski rääkida pigem omavahenditest. palju asju, mis härra volinik ütles, ei saa realiseeruda, kui me ei suuda omavahendite küsimust lahendada. tunnustus teile sõnavõtu puhul kolmkümmend kolm sekundit saate aega juurde, ütleb esimees. jah, tunnustame teid äh, võitlusvaimu eest ja energia eest, aga te olete ka väga osav samas. sellepärast, et te ole, te olete välja käinud siin äh, hulga ettepanekuid, et meid lihtsalt äh, ootama panna, räägite sellest, mida hakkame tegema, aga seda praegu teha ei saa, nii et olge kannatlikud aga imelikul kombel leian, et see on mõistlik ja selgitan ka, miks. esiteks, niikaua kui me Brexiti tulemusi ja selle rahalisi tagajärgi ei tea, siis on terve rida asju, mida me ei saagi teha. ma saan aru, et võib-olla äh, kuuskümmend miljardit eurot eraldab äh, Suurbritannia äh, Euroopa Liidule, kui nad nõustuvad sellega ja kui iga aasta kümme miljardit nad meile annavad, siis kümme aasta, kuue aasta vältel ei olegi meil rahastamisprobleeme. ja sellel on omad tagajärjed. ma näen, et Isabelt oma ei ole nõus, aga ma siiski olen ametlikult oma seisukoha juures. mis puudutab aga rahastamist, juhul kui ei ole piisavalt vahendeid Te olete väga optimistlik, kui äh, ütlete, et nad peaksid oma panust äh, suurendama. RKT-põhist panust suurendama. see on täielik unelm. ma arvan ka, et oma vahendite puhul kujutage ette, et meil oleksid oma vahendid, mida rahastaksid kodanikud otseselt. näiteks kodanikud näevad, et tõstetakse hindu selleks, et rahastada Euroopa Liitu sisse, sellel oleks küll tohutu vastuseis. seega see, mis te ütlete, on äärmiselt oluline ja ka selles, seda, selle stsenaariumiga arvestades, millega me edasi liigume. Monti raportis te rääkisite ühest teest, COP kahekümne ühest ning selle tagajärjest energiale ning kliimakaitsele, kuid seal on veel üks teine tee, ehk siis muuta meie turu toimimine ausamaks ja õiglasemaks. rääkisite ettevõtete maksude harmoneerimisest, äh, maksude harmoneerimisest, millel on oma mõte. kas te leiate, et me peaksime äh, eri-, äh, siis oma vahendite rahastamise puhul nendest mõlemast aspektist lähtuma? härra Levandovski. suur aitäh selle dokumendi eest. Äh, äh, minu märkused on lühikesed, täna pärastlõunal olen siin kuulamas eelkõige. ega see dokument ei olegi nii rikkalik, ma leian. ja ka niivõrd täpne just äh, tulude osas, sissetulekute osas julgustav on see, et te proovite üritate uusi vahendeid leida. Brexitit käsitlete äh, kui võimalust ning moodid kui äh, alust. siin dokumendis on ka öeldud, et te tahaksite äh, lahti saada kõikidest allahindlustest ja eranditest. Fontainebleau põhimõttest tuleks siis lähtuda. räägi-, sellest erandite ärakaotamisest on varem räägitud, aga osade riikide puhul, nagu Saksamaa, on vaja teatud hüvitisi, kui ei ole võimalik äh, ainult läbi kul-, äh, kulude siis äh, õiglast olukorda luua. Merci. Alors la parole est maintenant suur tänu, nüüd saavad sõna eelarvekomisjoni koordinaatorid ja nad annavad mulle andeks, et kui ma teid sunnin kõnelema lühemalt kui kaks minutit, mitte rohkem, härra Fernandes. tänan, härra esimees. see ei loe, kui ma nüüd räägin, ma räägin portugali keeles. ma tahaksin tänada. härra volinik Äh, selgitu-, olukorra selgituse eest ja teie panuse eest. teen lühidalt Telegrami stiilis. minu silmis äh, mitmeaastase finantsraamistiku kokkulepe on hädavajalik. just selleks, et olukord peaks olema ettenähtav, nagu ka varem öeldud Il see peab aset, see kokkulepe peab aset leidma selle ametiaja jooksul veel, komisjon on selleks valmis, ma arvan ka, et parlament ja ma loodan ka, et nõukogu ühineb meiega. ning Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia näeb ette, et me võitleme vaesusega, näeb ette teadusuuringud, arendustegevuse, julgeolekukaitse, kulutused, siin on palju prioriteete kui me ootame ära Brexiti tulemused, siis äh, me ei saa piisavalt vara mitmeaastast finantsraamistikku. ma mõistan, et lõpptagajärjed selguvad alles hiljem, aga sellele vaatamata peame me siiski suutma edasi liikuda oma töös. Ühendkuningriigi lahkumine ei saa kuidagi kahandada Euroopa Liidu prioriteete, vastupidi, on prioriteete, mida tuleb pigem tugevdada. seepärast äh, meil on Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia, aga seda pikendavad mitmed prioriteedid, see tähendab seda, et kasvab RKT järgmise finantsraamistiku ajal. ma olen nõus suurema paindlikkusega, aga see peab olema seotud suurema ettenähtavusega, sest kui meil on ainult maksimaalne paindlikkus, siis ei ole meil ainult seitset aastat, ma kaitsen küll seitsme aasta põhimõtet või viis pluss viis põhimõtet, kuid viis aastat ei anna meile vajalikku ettenähtavust. praegusel ajahetkel on meil ühtekuuluvuspoliitikaga probleeme. tingimuslikkust ei saa mitte kunagi rakendada kodanike või ettevõtete või üliõpilaste või äh, teadlaste suhtes või piirkondade suhtes. tingimuslikkus rakendub äh, liikmesriikide suhtes, kuid mitte kunagi fondide ja programmide suhtes. rääkida lisandväärtusest, äh, rääki-, tähendab seda, et me peame ka poliitiliselt olukordi hindama ja me peame ka mõistma, mis tähendab, kui meil mõningaid poliitikaid ei ole, kui palju see maksa, maksma läheb. kolm-neli aastat tagasi mitte keegi ei pidanud lisandväärtuseks kogu seda abi, mida me anname väljaspool, kõiki neid instrumente, mida me oleme tõhustanud, näiteks äh, äh, rändega seotud instrumente või, või naabruspoliitika instrumente. Kardi Vasapõll. suur tänu, härra esimees suur tänu, härra volinik. erinevalt Isabellist alustan ma sellest, mis mulle ei meeldi ja lõpetan siis äh, positiivsema noodiga. mul on põhimõtteline probleem siin, äh, mis puudutab komisjoni poolt kavandatud äh, strateegiat selles aruteludokumendis. me ole, meie ees on justkui labürint, erinevad stsenaariumid, see kõik tähendab ajakulu Need, kellele Euroopa ei meeldi, need töötavad väsimatult, aga meie ei saa endale lubada nii palju aega kaudse lasta minna äh, nendes aruteludes, millel pole, millel pole otsa ega äärt. me ei saa loomulikult tegeleda ilma järele mõtlemata, kuid teisalt ei saa me ka äh, jätkata arutlemist ja mõtlemist kahe aasta jooksul Brexiti ajal, enne, pärast Brexitit me ei saa ju kogu aeg mõelda ja mõelda ilma tegutsemata. Need, kellele Euroopa ei meeldi, kes ei taha Euroopat, nemad on frustreeritud, sest nemad ei saa ühtegi vastust, nad ei saa vastata, need, kes Euroopat armastavad, ei saa vastata kodanike soovidele. kui me arutame järgmisest, järgmise finantsraamistiku teemat ja kui me arutame erikomisjonide kolleegidega, räägime põllumajandusest, ühtekuuluvuspoliitikast, mida me neilt, kas me, kas me, kui me küsime, mida nad soovivad finantsraamistikust, mitte keegi ei ütle, oh vaatame, millist strateegiat me siis tahaks rakendada, ei ITRES näiteks, meil on vaja rohkem raha Horisont kaks tuhat kakskümmend jaoks. meil on vaja, et see või teine toimiks, meil on vaja investeerimiskavasid põllumajanduskomisjonis, ütleme, me tahame ühise põllumajanduspoliitika reformi, kuid me ei taha vahendite kärpeid. ühtekuuluvus, kolleegid ütlevad meile, meil on vaja suuremat terriaalset ühtekuuluvust. kõik on väga selge, prioriteedid on, see on paigas keegi ei ütle, et oh, mõtleme alles, mis stsenaariumi me siis rakendaks. ei, on vaja kiiremini edasi liikuda Te palusite, et me oleksime kannatlikud, härra volinik, aga ma arvan, et me siin lihtsalt lohiseme järel. nii palju siis äh, negatiivsetest aspektidest. ma räägisin muuseas mitte ainult sellest dokumendist, aga see on siiski pisut kahemõtteline positsioon, mida volinik, komisjon meile siin tutvustab. ütlete, et nüüd tuleb tagasimaksed ära kaotada, hästi. see on väga hea äh, paremini hallata äh, eelarveväliseid kulusid selleks, et nad kaasata eelarvesse, väga hea ja konkreetsed ettepanekud, väga hea jällegi. me peame ka arutama, äh, millist finantsraamistikku me näha tahame. viis pluss viis, ma arvan, on päris hea valem. Äh, see võtab arvesse paindlikkuse vajaduse ja, ja ühtlasi järjepidevuse vajaduse. ma tänan teid äh, teie panuse eest ka parlamendiga koostöö osas. ma arvan, see on, on igati tunnustust väärt ja on tekkimas teatud tendents, kus tõesti tahaks teha koostööd parlamendis, on igati positiivne. ja nüüd saab sõna härra Kölmel, keda ma siin ei näe. ja seega härra Dupre, mitte raportöörina omavahendite osas, vaid hoopis ALDE koordinaatorina. annan sõna jälle oma kolleegile üle järgmisele kõneleja või järgmisele sõnavõtjale okay.. hästi, kaks minutit, proua Jäätemägi. Äh, suur tänu, volinik, et tulite. mul on kaks küsimust ja mõned kommentaarid, kui lubate. minu küsimus. kui palju kulutustest kaasa arvatud satelliiteelarved ja kriisimehhanism. millisel määral, kui palju nad moodustavad äh, liikmesriikide SKT-st, mina, kas üks protsent võiks see olla, teine küsimus kui suured on meie kulutused võrreldes äh, liikmesriikide avaliku sektori kulutustega? ei saa kuidagi öelda, et Euroopa Liit oleks püksirihma pingutanud. enamus liikmesriike aga on seda teinud. Euroopa Liit äh, ei ole. ja mõned kommentaarid ka. kaks küsimust oli mul ja mõned märkused. kui me räägime omavahenditest ja Monti ettepanekutest, et liikmesriikide osalus peaks vähenema, olgu Euroopa Liidu eelarve ei peaks kasvama. kui esimees lubab, siis ütleksin paar sõna ühise põllumajanduspoliitika kohta. olen kuulnud kuulujutte, et tulemas on suured kärped, samas me peame tulevikus ju ka toiduaineid tootma Euroopa Liidus põllumajandustootjad on üks äh, olulisemaid kliimapoliitika osalisi koha peal ja kui me neilt rohkem nõuame kliimamuutuste alase jõupingutuse alal, ei oleks kuidagi mõistlik, et me kärbiksime toetust samal ajal. eks ma teinud lühidalt, tänan. Vanu härra Tarand Uh, suur tänu, esimees, suur tänu, volinik, selle energilise ja väga selgepiirilise sõnavõtu eest, uh, kus tutvustasite komisjoni plaane ja võin lubada, et Roheliste fraktsioon kindlasti ähm, elavalt arutleb nende mõtete üle ja tuleb ka välja konstruktiivsete ettepanekutega, nagu tavaliselt. kolm lühikest märkust ka te, selle teksti osas, ma arvan, omavahendid, see on äh, väga-väga tähtis teema. kui me teie juhtimisel suudame midagi lõpuks saavutada omavahendite alal, siis äh, ajaloolasena ütleksin, et me tegemist on ajaloolise hetkega. kui teil on aga vaja toetust parlamendi poolt, siis äh, ainult küsige. ma tean, et mitte kõikidel liikmesriikidel ei ole, toeta seda omavahendite mõtet. ei saa oma saatuse eest kuidagi kõrvale põgeneda, minu isa oli kliimateadlane ja nüüd, kui me räägime kliimamuutustest ja sellega seotud meetmetest, minu, siis see kõik sobib mulle ja veelgi paremini Roheliste fraktsioonile. ja mitmeaastane finantsraamistiku küsimus, seitse aastat, me teame, et härra Murras on raportöör Riina on välja pakkunud viis aastat, viis pluss viis või mis iganes. parem on, kui see on seotud parlamendi ametiajaga. selle asemel, et me tuleme, tuleme siia ja leiame, et mingid eelnevad põlvkonnad on midagi otsustanud ja me ei saa enam seda muuta. nii et kui me saaksime siin kuidagi jääd murda, oleks see samuti väga hea ja muuseas, see võib-olla tundub nüüd solvanguna, vale paralleelina, aga Nõukogude Liidus oli meil viis pluss viis ja Hruštšovi ajal ainult oli seitsmeaastane plaan, aga see tal ebaõnnestus. Merci. suur tänu, härra Arnet. Il n'est pas parmi nous. Alors la parole est à madame Niriada. siis proua Niriada. ja hoopis härra Soltek saab sõna. Merci pour la concision de leurs propos. ja tänan selle eest, et teete väga lühidalt. seega proua Holmeier. <laughs> suur tänu teile, esimees. kõigepealt äh, pean ütlema et minu arust on väga hea see, et komisjon on nüüd teist korda nüüd ka avatud avaliku dokumendiga välja tulnud ja mitte ainult selline, kus on kõik positsioonid juba kindlaks määratud, aga tõesti avatud, aruteluks avatud dokument. ma tean, et diskussioonid hakkavad olema väsitavad, aga see on väga vajalik, eriti just arutelu sel puhul, mis asi on Euroopa lisandväärtust, siin on vaja süviti minna lausa analüüsiga aga kontrollime üle need positsioonid ka, millega me oleme juba harjunud varasemast ja võib-olla ei ole olnud eesmärgipärased siiamaani. viis pluss viis minu jaoks on positiivne, sellepärast et ma saan aru sellest niimoodi, et kui me eh, iga viie aasta tagant hakkame arutama selle üle, kas me oma programme põhimõtteliselt muutma hakkame, kohandamine on, eh, sobib jah, aga iga kord, kui me põhimõtteliselt võtame täiesti uue ülevaatuse ette, mis siis kaks aastat hiljem jõustub, sellepärast et see peab veel liikmesriikide õigusprotsessid läbi tegema, sest enne see rakendada ei saa, eh, siis ma arvan, et viis vahehindamine ja siis veel viis on eh, mõistlikum lahendus mis eh, mulle pähe torkab, kui ma mõtlen äh, Äh, omavahendite äh, ülekontrollimisest, siis ma arvan, et liikmesriigid peaksid ise kontrollima üle, millised ametid on meil tõesti tuleviku jaoks vajalikud ja milliseid tuleks ehk piirata või üldse kriips peale tõmmata, sellepärast et meil on Euroopa tasandil uued prioriteetide seadmised ka. peaksime mõtlema ka selle peale, et on valdkondi, näiteks põllumajanduspoliitika, kus pidevalt rohkem nõutakse riiklikke pädevusi ja taasriigistamist, no siis peaksid liikmesriigid ikkagi ise panustama ka ja mitte ainult sellele, et Euroopa Liidu tasandil seda tehakse sest kui juba väga palju otsustest viiakse liikmesriigi tasandile, siis mikspärast peab maksma selle eest suures hulgas Euroopa eelarvest, siis liikmesriigid saavad ise sättida oma prioriteedid paika ja ise panustada ka just eriti põllumajandusvaldkonnas ei ole muidugi väga hästi arusaadav, kui suur tööstusfarm saab väga tugevaid ja suuri äh, toetussummasid Euroopa Liidu eelarvest, kuigi ta on täiesti konkurentsivõimeline. teistes äh, sektorites oleks konkurentsipiirang või konkurentsiprobleem ja rikkumine, aga põllumajandussektoris mitte. ja seetõttu peaksime mõtlema, millistel tingimustel me toetame. olen nõus sellega, et me peaksime põllumajandust toetama, peaksime ka toiduainete tarnekindlust Euroopas toetama, aga mõtlema peame hakkama ka selle üle, eh, mis siis teha ikkagi selle väga suure osaga eelarvest ja lisaks on tõesti vaja eh, uurimise ja teadustegemiseks rohkem raha, innovatsiooni jaoks ka, sellepärast et sellest sõltub, kas meil on töökohti või mitte sest innovatsiooni läbi on võimalik noortele inimestele tulevikku pakkuda, mida neil vaja on. no, Jens Geier. sõna saab nüüd Jens Geier. suur tänu teile, esimees need äh, mitmed kiitvad sõnad, äh, mida juba on öeldud selle analüüsidokumendi aadressil, ma ei hakka neid kordama, see on ju kõik öeldud Äh, et anda veel mitmetele kolleegidele võimaluse äh, sõna võtta. keskendun ühele aspektile seetõttu või noh, kahele, ütleb kõneleja, äh, mis minu arust peaks nägema läbi kriitikaprisma. omavahendite osas oleksin ma nõudnud, oleksin oodanud natuke rohkem ambitsioonikust ja julgust Monti raport teeb üheksa ettepanekut ja olen kuulnud ka seda, et no ja üheksa ettepanekut äh, küll, aga nõukogu lahjendab need ükshaaval ära ja iga kohta leiab äh, ettekäände, mikspärast see ja teine ei tööta. oleks olnud võib-olla sellisemat äh, teravamat lööki oodanud Monti raportist, aga täna ei ole see muidugi debati teema üheksast valisite teie välja kaks, äh, nagu ma aru sain, aga vähemalt saksakeelses versioonis äh, äh, ja saksa, saksakeelsete sõnadega väga tagasihoidlikult olid need kirjeldatud. ma tahaksin nüüd ikkagi kindlamat sõna, mis ütleks, et see on oluline panus selleks, et lõpetada ära Euroopa Liidu eelarve alafinantseerimine ja siin peaks olema konkreetselt kaks asja, kus me ütleme, et need on meie ettepanekud, äh, seda ja teist peame tegema. ja teine aspekt, äh, mida ma tahaksin äh, täna siin käsitleda, regionaalpoliitika, kolleegid kindlasti võtavad selle teema veel üles. kui me mõtleme siin eelarve sees ümberpaigutamiste peale, siis see jääb kindlasti fookusesse me oleme äh, selged selles osas, et ühtekuuluvuspoliitika positsioon ei ole praegusel hetkel kõige tugevam, kui vaatame numbritele otsa. aga ma teeksin väga palju selle nimel, et ühtekuuluvuspoliitikat kaitsta sellisel moel, nagu ta praegu on. ja nende stsenaariumite puhul, mis on praegu ette kirjutatud, teeksin ma edasi ka niimoodi, et praegune ühtekuuluvuspoliitika on, ähm, ma arvan, üsna õiglane pilt reaalsusest. asju saab alati parandada, aga see, et kõikidele regioonidele Euroopa Liidus antakse mingi võimalus äh, paraneda, et äh, kodanikud äh, erinevatest Euroopa osadest saaksid ka Euroopa poliitikas otseselt kaasa lüüa, on eesmärk, mis vajab minu arust kaitsmist, tasub seda kaitsta, aitäh. Merci, monsieur. suur tänu, härra Agi Благодаря, господин председател. Уважаеми господин комисар. Suur tänu, esimees härra volinik, head kolleegid. esiteks tahan teid tänada sõnavõtu eest ja selle dokumendi eest, mis nüüd on meie ees. see dokument on igati õigeaegne. nagu te ka oma sõnavõtus ütlesite, meie, meile avaldab survet aeg praegu on tegemist äh, mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamisega. ja seepeale peame hakkama mõtlema järgmise finantsraamistiku peale. selleks, et tagada piisavat rahastamist, ei saa kuidagi teha järeleandmisi meie prioriteetide ja poliitikate osas ilma rahastamiseta ei suuda me ka näha, mis suunas me areneme, et meil on õiged prioriteedid. ma arvan, et see on arutelu alguseks. see on lähtepunktiks. ärme ka, ärme unustagem, pidada silmas ka kõiki käimasolevaid protsesse, ärgem unustagem kõige põhilisemat, milleks on solidaarsus Euroopa Liidus tegemist on meil siin muidugi eelarvekomisjoniga, me ei räägi ainult solidaarsusest. seepärast peame rääkima ka tulemustele suunatud eelarvest. tulemus, see käib ka kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta eelarve kohta. kõik see peaks aga olema lahutamatu osa järgmise finantsraamistiku ettevalmistamisest ja Junckeri plaanist. Junckeri äh, plaani projektid annavad lisandväärtust. Nad ühendavad regioone ja riike, et lõpptulemuseks võikski olla Euroopa Liidu lisandväärtust. selle eest vastutavad komisjon, parlament. küsiksin järgmise finantsraamistiku ettevalmistamise kohta. see puudutab perioodi, mis algab pärast aastat kaks tuhat kakskümmend ja teie sõnade kontekstis võiks see siis olla viis pluss viis, mis minule sobib. millised on teie ootused? mida te siis arvate järgmisest kümnest aastast? strateeg-, meil oli kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia, kas meil on ka siis valmis järgmise kümne aasta strateegia ehk siis aastaks kaks tuhat kolmkümmend? siin siin, sellele me peaksime ju mõtlema, kui me ette valmistame järgmist finantsperspektiivi ja Brexit pärast läbirääkimiste lõppu. ja ma arvan, et see on ka seotud järgmise finantsraamistikuga. pärast Brexitit äh, on meil tegemist alarahastamisega. ja kui me praegu si-, hinnanguid vaatame ja väljakutseid nagu ränne, julgeolek ja nii edasi, kas te arvate, et prioriteetide ümbermõtlemise protsess mõjutab Euroopa Liidu finantssüsteemi? suur tänu. proua Maletitš. Thank you very much, Mr Chair and uh, uh, suur tänu, esimees volinik, tänan sõnavõtu eest, arutelu dokumendi eest. ma pean ütlema, et minu ootused olid pisut kõrgemad kui see, mis on arutelu dokumendis kirjas. kõigepealt äh, pärast valge raamatu esitlemist liikmesriikidele oli teatisest äh, selge et lahenduseks ei ole mitte üks nendest viiest, vaid viie stsenaariumi kombinatsioon, seda ütles komisjon. nii et põhimõtteliselt, kui me räägime Euroopa Liidu eelarvest ja selle tulevikust, siis tuleb ka seda arvesse võtta. ja seepärast ma ootasin komisjonilt ettepanekut selles osas, kuidas te näete eelarve struktuuri pärast aastat kaks tuhat kakskümmend, mis siis saab olema see uus struktuur ja et me siis arutame edasi sellel, sellele tuginedes ja, ja teades, et tegemist tuleb stsenaariumide kombinatsiooniga. ootasin tulemuspõhise eelarve osas samuti konkreetsemat ettepanekut. ja nüüd ma muidugi pean selle põhjalikult läbi lugema. aga kui ma näen ühtekuuluvuspoliitika osa, siin on näiteks kirjas et ühtekuuluvuspoliitika, selle rakendamine ja lahendused äh, eeldavad rangemaid kohustustest vabastamise reegleid, sellel ei ole mitte midagi tegemast kiire rakendamisega, N pluss kaks ja N pluss kolm ei ole sellega üldse seotud, sest kiire rakendamise osas tuleb lihtsalt kiiremini tegutseda, on vaja uusi eeskirju mis äh, koheselt välja töötatakse järgmise perioodi jaoks, selleks et rakendamine võiks olla kiirem ühtekuuluvuspoliitikas. samuti olete palju aega kulutanud selle, et rääkida liitumiseelsest abist, mis on umbes üks protsenti või isegi vähem Euroopa Liidu eelarvest. iseäranis rõhutasite Serbia küsimust, aga ma arvan, kui me räägime sellest teemast, siis Bosniast ja Hertsegoviinast tuleks samuti rääkida selles Euroopa osas ei olnud mitte kodusõda, vaid toi-, toimus Serbia agressioon. suur tänu, proua Vaidere. Äh, suur tänu teile, volinik, suur aitäh teile, härra Oettinger, jõupingutuste eest, ma arvan, et, et erinevalt minu kolleegidest arvan ma, et see oli väga hea dokument ja väga õigeaegne, aga loomulikult on vaja siin arutleda. proua Maletitš rääkis ühtekuuluvuspoliitikast, mina oleksin ka nõus sellega, et mul on väike mure selles osas, kuidas see kõik hakkab tulevikus äh, välja nägema. kui viiest äh, stsenaariumist ainult ühes, selles viiendas on ette nähtud ühtekuuluvuspoliitika vahendite suurendamine siis minu arust äh, võiks ainult viies stsenaarium kehtida ja ülejäänud äh, võiks äh, ära kaotada, sest need räägivad ainult kärpimisest. ja see ei ole ilmselt meie poliitika suhtes õige tee edasi. olen ülikooli professor ise. ja ma ütleksin, et Äh, kaubandussuhted ja majandussuhted toimivad tavaliselt nende riikide vahel, kes on arengult sarnased. nii et nii et küsimus on äh, tegelikult ikkagi tõsine ja nimelt see, kuidas need riigid, kes on maha jäänud, äh, saaksid kiiremini järgi nendele, kes on eesrindlikumad. teen ettepaneku viis pluss viis, sobiks minu arust küll ja ka sissemaksed riikide poolt. loomulikult kolleegid on skeptilised, võib-olla riigid ei taha maksta rohkem, aga lage pole ju saavutatud veel selles osas, mida liikmesriigid on oma sissemaksete osas lubanud. nii et ma arvan, et siin on küll manööverdamisruumi ja, ja võimalik seda saavutada. ja küsimus on halduskuludes kuus protsenti on praegu ette nähtud äh, halduskuludeks ja administratiivseteks ülesanneteks, kas see ei ole mitte liiga suur protsent? sest ma näen, et palgad komisjonis, parlamendis, äh, me näeme, et palgad on liiga kõrged ja ka ametnike sotsiaalkindlustus on liiga kõrgel tasemel. kas seal oleks võimalik äh, kärpida äkki ja säästa? aitäh! Monsieur Denano. aitäh, härra Denano. tänan esimeses, härra volinik. kui te räägite, et tahate tagasimaksed ära kaotada, teha, teostada mastaabisääste eh, lisandväärtusest, kõigest olen teiega nõus. mida me tahame koos teha, on kõige tähtsam. millised millised poliitikad on tähtsad, on Euroopa Liidu poliitikad, on siseriiklikud, regionaalsed poliitikad, tuleb selgust tuua, mis on iga poliitikatasandi pädevus mida me tahame koos teha, enne kui me hakkame eelarve küsimustega tegelema. ma arvan, et omavahendite küsimus on igati keskne ja tahaksin teie tähelepanu juhtida sellele, et äh, tuleks kasutada olukorda selleks, et äh, korda luua finantsinstrumentide seas, seal need täna teevad suurt kahju, sest äh, poliitikat viiakse läbi finantsinstrumentide tegemist ei ole avalike poliitikatega, vaid erapoliitikatega, mida toetavad finantsinstrumendid. nii et äh, siin tuleks ikka väga tähelepanelikult sellesse suhtuda, ma arvan, et Euroopa peab äh, investeerima ja mõt-, ja mõtlema avalike vahendite kasutuse täna väga. proua Kreel. suur tänu teile, esimees volinik olen oma fraktsiooni koordinaatoriks äh, regionaalkomisjonis ja ei ole ilmselt ime siis, et räägin regionaalpoliitikast ning ehmatasin, kui nägin neid erinevaid stsenaariumid, sest ma arvan, et ilma vajaduseta on palju ära antud ja ma oleksin oodanud dokumendilt, mis on ka proua Kretsuga koos äh, kokku pandud, tugevamat alust ühtekuuluvuspoliitikale. Äh, ma arvan, et äh, siin punast pliiatsit on ainult natukene kasutatud, aga kui me vaatame kärpeid tervikuna kõikide FIE stsenaariumi puhul, ja teame tegelikult, et kõik regioonid äh, peaksid saama osaleda ühtekuuluvuspoliitikast, äh, siis on see liiast. ühtekuuluvuspoliitika praegusel hetkel on ainukene Euroopa Liidu investeerimisprogramm, mis jõuab reaalselt otse kodanikuni ja seab ka otsese suhte Euroopa Liidu ja kodaniku vahele. juba see äh, ainukesena aspektina on minu jaoks Euroopa Liidu lisandväärtust Äh, mis ja esmaspäevasel ühtekuuluvuspoliitika foorumil me ju ka rääkisime väga selgelt sellest. ühtselt peab meil leidma võimalusi äh, mitte kärpida. võib-olla isegi saame me niimoodi lihtsustada ühtekuuluvuspoliitikat, et mitte ainult viiskümmend protsenti ei ole halduskulusid, see oleks ju ka üks võimalus näiteks, oleksin valmis seda teed kõndima, aga lihtsalt siin äh, pehmendada asju niimoodi, et kõik äh, piirkonnad ei saa osaleda ajal, mil äh, tegelikult väga palju skeptikat on üleüldiselt Euroopa liikumise suhtes, see on minu arust vale tee. ja see tähendab seda, et neli stsenaariumitest on vale tee. Monsieur Novakov. aitäh, härra Novakov. lugupeetud volinik, üks neist üks neist viiest stsenaariumist peab Oscari saama ja teil on vaja ähm, regikomisjoni liikmeid parlamendist selleks. selleks, et saada Oscarit, peame me aga natuke muutma neid stsenaariume olen nõus proua Kreediga, kui me võt-, nii palju kärbime põllumajandust ja ühtekuuluvust, siis on väga keerukas seda selgitada inimestele liikmesriikides. Brexiti ajal veel, rändekriisi ajal, võlakriisi ajal Kreekas, et me kärbime veelgi enam. ma olen kindel, et kõik on valmis kahe käega seda protsessi toetama. Nad on kõik paadis, aga palun tagage, et te olete valmis avatult äh, arutama ja muutma ükskõik mis stsenaariumi, kasuks me ei otsusta äh, muutma seda stsenaariumit, pidades silmas kodanike parimat huvi. proua Toma, palun härra esimees, ma võtan oma sõnavõtusoovi tagasi teie sõbraliku surve alusel. siis eh, kasutan mina võimalust, esitan ise kaks küsimust volinikele, tänades ka proua Tomad. erandid. teatud riikide puhul eh, öeldakse, et kui need allahindlused ära kaotatakse, siis osad liikmesriigid kaotavad, kaotavad vähem. aga kas ei võiks eeldada, et kui me need ära kaotame, siis see tähendab seda, et et meil on rohkem panust. aga me oleme ootavas seisukorras, sellepärast et meil ei ole pädevust vahendite küsimuses. kas te seega leiate, et on võimalik see süsteem läbi vaadata ja kui me räägime CO2 kvootidest, kas siis siit võiks tulla lisavahendeid Euroopa Liidu eelarve jaoks, seda esiteks, teiseks hüpoteese selle kohta, et üldse põllumajanduspoliitika äh, vahendeid tuleks vähendada. aga seeläbi ju tagatakse põllumeestele sissetulek. kui tõepoolest. ma muidugi ei toeta seda, aga kui me peaksime kokku hoidma kuskilt, kas siis võiks ette kujutada, et Euroopa Liit vaataks läbi oma kaubanduspoliitika samuti osad vabakaubanduskokkulepped, mis äh, äh, praegu tingivad seda, et põllumajanduspoliitika sõltub neist. ehk siis äh, me tagaksime mingi hinna Euroopa Liidus, see oleks võimalik, kui me väärtustaks põllumajandustooteid, see muudaks põllumehed vähem sõltuvaks ühtsest põllumajanduspoliitikast. keerukas on ette kujutada, et hoitakse kokku teatud valdkondades, kui samaaegselt ei seata küsimärgi alla teatud reegleid, mis puudutavad konkurentsi ja samuti vabakaubanduslepete läbirääkimisi. ma arvan, et kõik, kes nüüd sõna soovisid, seda ka said. ka mina liitun äh, kõikide komplimentidega, mis äh, teile tehti, aitäh ka selle tugeva stiimuli eest äh, kõikide eelarvekomisjoni kui ka parlamendi liikmete nimel. härra volinik, palun. austatud esimees, austatud parlamendi liikmed suur aitäh teie positsioonide, kriitika, märkuste ja ettepanekute eest. peadirektor äh, ja mina võtame need asja arvesse ja kindlasti mõjutavad need ka protsessi ja teie ootusi võtame me väga tõsiselt. kui te räägite siin viiest äh, võimalusest, siis äh, tulevad äh, kakskümmend viis, väga heterogeenne pilt üldiselt avanes siin ja õigesti ka, sest me oleme üldiselt selle protsessi alguses. kolme poole aasta ja kolme päeva pärast algab see eelarve tulevik, millest me täna räägime. nii et kannatamatuseks ei ole veel äh, põhjust, kolm ja pool aastat ja kolm päeva. ma kujutan ette, et viis pluss viis tuleb siis äh, süvendada. ja eelarveõigust äh, tuleb ka süvendada. viit aastat te õigusega põhjendate oma mandaadi ajaga ja ka komisjoni ametiaeg on. kuidas mina volinikuna äh, mandaat, minu mandaat lõpeb kahe tuhande üheksateistkümnenda aastaga, kuidas ma öö, äh, kärpeid järgmiseks aastakümneks ette panen, kuidas tuleb teie selle mõtte peale tegelikult võiks küsida? kui me mõtleme oma mandaadi pikkusele viis aastat ja mitmeaastase finantsraamistiku lõpule, siis peaks olema uuel parlamendil piisavalt aega selleks, et kaks, aastani kaks tuhat kakskümmend kaks ja kaks tuhat kakskümmend kuus paika panna, mitte mina ja mitte teie, vaid uus parlament. nii meie, nii et meie argumentatsioon ei ole mitte tingimata õige, et me, me teeme seda lihtsalt sellepärast, et me peame, aga no igal juhul tuleb teha seda õigesti ja Valge Raamatu protsessist olen ma täiesti veendunud. ta sai ju parlamendilt väga palju äh, heakskiitu, ka teie fraktsiooni esimeestelt ja me võtame seda tõsiselt. kui me vaatame seda seminarina, ma võtan tõsiselt seda asja. ja pärast Brexitit oli Euroopa ja on Euroopa küsimuse ees, kuidas edasi, kus peame me ennast muutma, kas meil on vaja vähemat Euroopat või erinevaid kiirusi Euroopas, kas meil on vaja prioriteete või on meil vaja rohkemat Euroopat ja täpselt need küsimused on ka rahva hulgas. ja ka teie auväärses kojas. on liikmeid, kellel on mandaat ja ütlevad, et me tahame vähemat Euroopat. on teised, kes ütlevad, et me tahame hoopis rohkemat Euroopat. on liikmesriike kes esindavad valitsuste vahelist poliitikat ja õigusandlust erinevate kiirustega. on samas aga teisi, kes on selle vastu. kas on vaja Euroopa prokuratuuri, kes kahekümne riigiga, kes kaasa teevad ja kaheksaga, kes ei tee kaasa, no siis on meil jällegi kahekiiruseline uue, uus reaalsus. mina võtan seda protsessi tõsiselt ja sellepärast on minu ettepanek võib-olla tagasihoidlikum ja mitte domineeriv. Te näete, et ma järgmiste kuude jooksul muutun konkreetsemaks. ma loodan, et teie jaoks võib-olla mitte liiga konkreetseks. sest osad teie oodatustest eh, saavad täidetud ja teised teadlikult mitte. teadlikult mitte, meil on veel aega selle protsessi jaoks ja seda me ka kasutame praegusel hetkel on analüüs, mõtlemine, siis see kaemus ja kuulamine tähtis. ja eelkõige pärast seda, kui Bratislava protsess Euroopa Liit kahekümne seitsmega alguse sai, mis Roomas jätkus, kus mõlemal ülemkogul oli kena perepilt, aga rohkemat ka mitte, kus valitsus ja riigijuhid teavad, mida nad Euroopalt ootavad ja mida nad sinna sisse panustavad. mida nad ootavad ja mida panustavad. teadmised, projektid ja ka raha. vähemalt viisteist liikmesriiki ja ministrit olen kohanud ja on parema raha kulutamise grupp olemas, aga tegelikult tähendab see, et me ei anna midagi, see on täiesti Schwabimaa mentaliteet, teame küll, me ütleme, et jah, olgu, kui britid lähevad, siis olgu see, see kuusteist protsenti jääb vajaka ja e, üksteist miljardit ka. ja meie e, jääme ühe protsendi juurde. olgu, kärpimiste ajastu, kui tahate, saadan teile selle ettepaneku ja siis te saate oma valitsusparteide ja koduriikide sees midagi ära teha sõber Kaier äh, kirjutas mulle täna ja ütles, et ma pean lihtsalt selle ettepanekuga minema oma partei sõprade juurde Berliinis ja Münchenis ja õige, muidugi pean neid veenma, sest nad on valitsusparteis ka edaspidi. veenma peate neid nii või naa, isegi kui nad on opositsioonis, ütleb härra Kaier. jah, peame ikkagi pärast septembrit neid veenma. aga Gabrieliga olen ka tihedas kontaktis ja igal juhul võitlen uute vahendite ja rohkemate vahendite eest, olgem kindlad selles, lisandväärtusega ja projektidega, mis pärast meie kulutuste ülevaatust äh, annavad veel parema pildi, kui praegu see seda on. ühtekuuluvuspoliitika on teatud kriisis. ma olen valmis stabiilsete äh, ühtekuuluvuspoliitika vahendite eest võitlema, olen küll valmis, aga see on mõistlik ainult siis, kui regioonid ja liikmesriigid ka kasutavad neid vahendeid ilma viivitusteta. praegu on väga palju regioone ja liikmesriike, kelle kasutus ei ole olnud meid veenev. küsimus, kust saame me ise siit kärpida? hea küsimus. meie komisjonina oleme käesoleval aastal vähendanud viis protsenti oma personali ja meil on väga hea meel et sedasama määra äh, tea-, teavitab järgmisel aastal ka parlament. olen väga põnevil ja ootan. viimastel aastatel oleme oma palku äh, kahe aasta jooksul äh, lävendipõhiseks muutunud, pannud sinna ülempiiri peale ja kõik ametnikud parlamendis, komisjonis ja nõukogus täidavad samu ülesandeid samal palgatasemel, nad peavad saama sama palka. igaüks neist, aga ma ei saa enam oma meeskonda ühtegi sakslast siiamaani. ma olin äh, härra Gabrieli juures Välisministeeriumis Berliinis äh, selleks, et veenda noori akadeemikuid osalema meie konkuuridel ja tähtis on see, et igast liikmesriigist tuleksid nutikamad pead, naised, mehed, keemikud, majandusteadlased, geograafid, tulla siia ja nä-, ja näha, et me oleme nende jaoks atraktiivsed tööandjad. sest ainult sellisel juhul ma võtan teid äh, šarmikana kaasa Berliini, tulge ja rääkige, veenge noori äh, saksa mehi ja naisi et nad läheksid Luksemburgi, kus on suurepärane, nad jäävad hoopis Potsdamisse, Düsseldorfi, Berliini ja Münchenisse selle asemel. me ei saa ka ennast äh, katki kärpida. kui tööstus maksab rohkem, oluliselt rohkem, BASF, Philips, Siemens, Bosch, ja meie peame konkureerima just nutikamate, mitte paremat, palju rohkemate, arvuliselt peade, vaid targemate, nutikamate eest võitlema parlament, komisjon, äh, kontrollikoda, nõukogu äh, oleme paremad, äh, siis neid inimesi on vaja ja selle eest ma seisan. meid küsiti ka seda, kas me tahame toetada kõiki regioone ja selles dokumendis ei ole midagi kirjas selle kohta, et teatud regioonid jäävad kõrvale aga see küsimus on küsimus, mida esitavad liikmesriigid ja nutikad äh, teadlased äh, liikmesriikides. ma olen nõus teiega kokkuvõttes, aga küsimus on see, et avalikkus äh, on vaja toetada ainult nõrgemate regioonide poolt ja meil ei pea olema mitte nõdrameelsed eeltingimused niimoodi, et sellest saab mingisuguseid arvamusi moodustada kui me nüüd ütleme siin, et madalam osa või madalam tase, see ei tähenda vähem raha selles stsenaariumis, vaid kui me räägime ühtekuuluvuspoliitika vahendite stabiilsusest, eh, tahame ka põllumajanduspoliitika puhul seda teha ja rohkem miljardeid on integreeritud eh, arenguabisse ja kaitsesse, siis protsent osa läheb väiksemaks, aga raha kui selline summa jääb samaks tegemist on äh, trükivärvist alles äh, märja dokumendiga, siin on vaja selgitust ja seda me teeme järgmiste nädalate ja kuude jooksul. strateegia ja visioon, tõepoolest. ja siis küsimus selle kohta, et aega ei tohi kaotada. no vaadake, mm, Kaitseliidu teemaline analüüs, mis üks koma viis miljardit eurot aastas äh, näeb ette nii kaitsekulutusteks kui ka teadus- ja arendustegevusteks järgmise aastakümne jooksul. kui see tagasi lükatakse, on see äh, väga oluline äh, aspekt. üks poolteist protsenti väljas või seespool või väljaspool väga oluliselt mõjutab see seda Äh, arenguabist tahavad britid jääda meie partneriteks, ütlevad nad, ja nad tahavad kolme milja-, kolmekohalist äh, miljard äh, panust ise arenguabisse maksta. olgu, kas see on argument nad välja jätta, kui ei, siis kakskümmend seitse liikmesriiki maksavad raha sisse ja see on siis parlamendi käsutada. ja veel üks aspekt. aasta lõpuks või järgmise aasta alguseks kaks tuhat üheksateist on eh, britid valmis kaks tuhat üheksateist ja kaks tuhat kakskümmend eh, kaasa finantseerima. Teie parlamendi jaoks on see elema-, elementaarne küsimus. kui britid eh, lükkavad sõrad ette ja lahkumisläbirääkimised kõige halvema stsenaariumi järgi jätkuvad ja kui ei ole võimalik läbirääkimisi taas üles ehitada, siis muudab see eelarveperioodi kaks tuhat üheksateist ja kakskümmend, aga ka järgmist mitmeaastast äh, finantsraamistikku, äh, äh, sest me räägime sajast miljardist ning me ei tohiks neid tähtsaid eelotsuseid ära oodata ja siis hakata rääkima, mis saab eelarvest pärast aastat kaks tuhat kakskümmend. ma arvan ka, et ÜPP on mõistlik kui me aga teame, et kärpmed, kärbeteta me ei pääse, siis ei saa me kedagi juba algusest peale välja võtta. ja teil on ju osaliselt rohkemgi kogemust kui mul endal. üle-eelmisel mitmeaastase finantsraamistiku perioodil tegi komisjon väga ambitsioonikama ettepaneku, nõukogu vaatas selle üle, viskas paberikorvi. Barroso, Lewandowski tegid proportsionaalsema, realistlikuma, aga sellegipoolest ambitsioonikama ettepaneku ja komisjon kandis juhtrolli järgmise mitmeaasta finantsraamistiku puhul mõlemal puhul. mitmed liikmesriigid ei ütle praegu, et mida nad annavad ja mida nad ootavad. paljudel on ka käimas valimisvõitlus. ma tean, ka seda, et äh, saksa keelt kõnelevas kultuuris äh, on äh, jutt sellest, et kahekümne kaheksast volinikust peaks kärbitama poole peale arvu neljateistkümne peale hoopis tulevikus. ja parlamendi puhul samamoodi, nii et vaatame, kuidas sellega edasi. siis küsimus kas põllumajandustoetuseid peaksid saama suurettevõtted või mitte? olen siin äh, tulemustele avatud. tulen kodust, kus on väikesed pereettevõtted, tõsiselt äh, majandusse panustavad ettevõtted, aga küsimus, kas neid saab degressiivselt toetada, näiteks üksuse või inimese kohta või hektari kohta, see küsimus on endiselt õhus ja analüüsiprotsessis teiega koos tahaksin tulla mõistlikule tulemusele. paljud teised küsimused on ka meie ees ja olgem, jäägem kontakti. olen teie jaoks olemas ja järgmiste kuude jooksul kindlasti need toored ettepanekud mitmeaastase raamistiku osas jõuame sinnamaani viidud, kus tõesti otsus vastu võetakse. võib-olla selle komisjoni mandaadiga ja teie parlamendi mandaadiga samuti. suur aitäh, härra volinik meie suvi saab olema töökas. tutvun põhjalikult teie poolt esitatud dokumendiga. ütlesite, et üritate veenda ka valitsusi. ja kui ma õigesti aru sain, siis pärast septembrikuud on valitsusi kergem veenda sellised on väljavaated, kergem on neid veenda pärast septembrit tõesti, ülejäänud osas aga kui me tahame tõesti nad veendunuks, siis peab ka avalik arvamus neid sellel teel julgustama. ja seega meie, head kolleegid, peame pidama arutelu Euroopa Liidu tuleviku üle, selle üle, millised äh, vahendeid saab äh, eraldada äh, liikmesriikide tasandil, mida tuleb teha liidu tasandil, millised on selle kõige tagajärjed eelarvele, head kolleegid, sellega tänaseks lõpetame, tänan voliniku, raportööre ja kõiki teie seast. koordinaatorid tulevad homme hommikul kaheksa kolmkümmend kokku ja eelarvekomisjon kell kümme. sellega on koosolek läbi.